Meine Damen und Herren. daamid ja härrad, tere tulemast me siia imekaunisse saali. ma avan sellega meie istungi. päevakord, kas kellelgi on küsimusi? tundub, et mitte, siis on päevakord sellega kinnitatud. ja nüüd siis esimehe teadaanded. bin gehalten worden mul paluti käsitleda veel kord artikli kakssada viis rakendumist, rakendamist meie, mis see nüüd oligi, meie kodukorras, milles räägitakse nõndanimetatud laiendatud juhatuse rollist. tegemist ei ole mingi uue asjaga sellega on kõik kursis ning ma loodan, et te olete päri sellega, et me paneme kirja, et ma olen teid sellest teavitanud. kõik on päri, jah? väga hea. nii, niisiis on see etapp nüüd edukalt läbitud. kolmas punkt päevakorras e. e-koosoleku esitlus tõenäoliselt äh, saame siis varsti loobuda käesoleva koosolekusaali kasutamisest ja siirduda Luksemburgi väljakule, nagu kolleeg Fleckenstein rääkis. niisiis, Dina Adi ja Jeremy Kolkai on, kui ma nüüd need nimed õigesti välja suutsin öelda, inimesed, kes tutvustavad meile selle rakenduse saladusi, palun uh,. Thank you, chair uh,. And thank you suur tänu, härra esimees, suur tänu selle võimaluse eest rääkida e-miitingu uh, rakendusest äh, väliskomisjoni jaoks. nagu te teate, parlament äh, on kasutusele võtnud poliitika, mille koha, mille eesmärgiks on vähendada koosolekudokumentide väljatrükkimist, üsna tihti neid trükitakse välja ja ei kasutata ja lähevad kohe pärast kohtumist äh, prügikasti või kasutatakse neid ainult osaliselt, nii et raiskamist on palju ja mm, Äh, paberidokumente jagatakse liiga palju laiali. aga dokumendid sellegipoolest ise sisuliselt on väga olulised, nad on väga suur osa parlamentaarsest tööst ja nad peavad olema kättesaadavad kõigile, nii peaaegu võimalik ja tänapäeval eelistatakse neid lugeda siis mobiilsetest äh, vahenditest parlament toetab neid arenguid ja me oleme välja pakkunud siis rakenduse selle jaoks, mille nimeks on e-meeting ja seda me siis täna teile tutvustamegi. paar sõna kõigepealt selle kohta, mis asi see on. tegemist on veebipõhise rakendusega, mis on välja töötatud meie kojas ja eesmärgiks on siis teenida teie vajadusi ja siit leiate siis komisjoni töödokumendid elektroonilises vormis nii et juurdepääs sellele on võimalik põhimõtteliselt igalt poolt, iga kellaaeg ja iga vahendi läbi. aga paar asja võib-olla oleks kasulik teada, enne kui te seda kasutama hakkate. kui te kasutate mobiilset äh, vahendit, siis äh, proovige järele ja järgige seda lühikest äh, ülevaadet, mis me kavatseme teile teha me oleme saatnud teile ka juhised laua peale, see on nüüd sellise lehe peal. ja link siis on äh, sellel lehel ka kirjas. ja põhimõtteliselt tuleb siis sisse logida oma äh, kasutajanime ja mm, salasõnaga, need on samad, mis te kasutate oma kontoris, aga kui härra esimees on nõus, siis ma annan sõna kolleeg Tiina Uudile, kes äh, demonstreerib siis neil seda elektroonilist vahendit. tere pärastlõunat! nagu ta öeldi e, e-meeting on veepõhine, veebipõhine rakendus, selleks ei ole vaja eraldi tarkvara, et seda kasutada, see on väga lihtne. me oleme loonud äh, siin ka äh, lingi selle jaoks, pange siis sisse Euro, Euroopa Parlamendi veebilehekülg, siis kaldkriips e-miiting ühes sõnas. siit, see on siis nii-öelda meie siit pääsete sisse Euroopa Parlamendi veebileheküljele, te peate siis oma omad sinna sisse trükkima, mina trükin oma omad. esimest korda, kui te lähete mm, sinna äh, läbi selle rakenduse meie süsteemi sisse, tuleb siia äh, selline kolmeetapiline juhis. saate valida keele, siis komisjoni, mis teid huvitab ja siis loomulikult istungi ja päevakorra. ma vajutan lihtsalt äh, start nuppu ja jõuamegi siis e-miitingu lehele see on töötatud välja kõikide komisjonide jaoks. vasakult poolt menüüst ma saan siis valida, mis keelt ma kasutan, siis komisjoni, mis mind huvitab. valisin nüüd siis väliskomisjoni loomulikult ja siin saate siis äh, kõikide tõlgitud dokumentide viimased versioonid. mõned komisjonid on vähendanud väljatrükitavat eh, materjalide hulka, aga eh, päevakorda trükitakse enamus komisjonide jaoks ikka veel. me võime minna tagasi siis ka vanade dokumentide juurde ja loomulikult vaadata ettepoole, kui dokumendid on valmis. ja need on kohe seal rakenduses ka olemas, kui nad on süsteemi äh, laaditud. paremal pool on siis päevakorrad, siin konkreetselt esimese septembri päevakord. nüüd kahekümne teine september leiab süsteem tänase komisjoni päevakorra iga päevakorrapunkti taga on plussmärk. kui sinna peale vajutada, siis saab kasutada dokumentide lugemiseks erinevaid keeli. teiste plusside taga on lisainformatsioon raportööri kohta ja muu asjasse puutuva kohta see on siis võimalik igasuguse komisjoni istungi jaoks. päevakorra ma võin avada siis eraldi. ma võin seda lugeda. või siis avada ta läbi teise rakenduse ja see oleneb sellest, mida, mis äh, aplikatsioone teil on rakendusi alla laetud. turul on palju erinevaid võimalusi, mida kasutada dokumendi töötluseks, näiteks Adobes võin ta avada. ja siin ma saan siis äh, seda dokumenti ka töödelda dokument, mille ma alla laadisin. tähendab seda, et mul on võimalik sinna ka lisada omalt poolt märkusi. ehk teisisõnu, see on teie koopia, see, mis te sinna kirjutate, ei jõua mitte kellelegi teisele, see on ainult teie seadmesse maha, alla laetud ja siis ma võin seda dokumenti jagada, kui mul peaks selleks olema vajadus. noh, saatke näiteks assistendile või koll-, kolleegile või ja nemad võivad siis ka lugeda seda kõike see esimene versioon e-miitingust annab teile juurdepääsu kõikidele koosoleku dokumentidele, neid töödelda, sinna peale kirjutada ja jagada teiste kolleegidega. teiste komisjonide puhul on see asi täpselt samamoodi ja teatavasti ähm, saadikud kuuluvad kahte komisjoni täisliikmena ja saavad siis mõlema komisjoni dokumendid kätte. ma võin äh, siin äh, päevakorrast võtta välja ka punktid ja, ja jagada ainult neid. saate emailile, et see on see asi, millest täna räägitakse ja, ja sellega saadetakse link kohe siis automaatselt edasi emailiga. nii palju õigmiitingust ja võib-olla paari sõnaga ühest rakendusest, mis käib koos e-miitinguga e-committee. tegemist on nüüd juba natukene keerulisema rakendusega. see hõlmab siis kõikide komisjonide kõiki dokumente, mis seal on koostatud ja sealt on, siit on meil ka link e-committee jaoks. ja peaksin jõudma siis Ahveti leheküljele ja siin saan juurdepääsu igasugusele lisainfole. näiteks eh, eelnõude kohta, ükskõik, mis nad siis on, raportid või arvamused, nii et tõesti üsna kasulik rakendus sellega minu esitlus lõpeb, küsimustele vastan hea meelega. Ist es denn so, wenn wir jetzt Geld sparen beim Drucken, dass wir dann wieder eh, kas see on siis niimoodi, et kui me, meil õnnestub raha kokku hoida selle dokumentide trükkimisega seoses, et see raha pannakse meile toodavasse kohvisse äkki või? kas on kellelgi sõnavõtte? palun. on Android phones because my somewhat sophisticated Sony toimib asi ka Android-telefonidega, sellepärast et minu Sony telefon jõudis ainult komitee valikuni ja või komisjoni valikuni ja edasi ma enam ei saanud. kas tegemist on minu telefonist tuleneva probleemiga või on tegemist Androidi, Androidi platvormist tuleneva probleemiga? The, the, the application is supposed to work on any device. rakendus peaks töötama kõigi seadmetega ja ma hea meelega aitan teil selle probleemi lahendada minu poolt veel üks märkus. et äh, dokumendid on siis kõik kättesaadavad, tõenäoliselt kõiki neid aga alla ei loeta, vähemalt mitte iga kord. ent äh, mulle tundub, et äh, raportid on ju siis ikkagi redaktsioonides, kus veel muudatusi sees ei ole ja muudatused tulevad ikkagi siis ju pabervormis sest ilmselt eh, muudatusettepanekute ja muude niisuguste asjade puhul on sageli olukord niisugune, et kolleegid ju paberi ja pliiatsi pealt, paberi ja pliiatsi abil ulat-, eh, üritavad sageli leida kompromissi, see on väga praktiline ja ja see võimalus peaks meile igal juhul jääma. paberil ka suhel-, suhelda. sest kui me üritaksime seda teha iPadide või iPhone'ide teel, siis ma kardan, et eh, see hakkab suhtlust äh, vastastikuse tõesti suhtlemise mõttes oluliselt piirama ja see suhtlus ei peaks niimoodi piiratud saama. kas äh, soovib äkki keegi seda seisukohta kommenteerida uh,? Indeed uh, e, e-meeting aitäh, esimees e. E-raken-, e-koosolek on rakendus, mida on võimalik kasutada täiendavalt. mis tähendab, et komisjonis on võimalik otsustada, mis dokumendid tagatakse paberil ja ja mida on parem kasutada näiteks tahvelarvutis. suured dokumendid ei ole üsna, ei ole hõlpsalt äh, lehitsetavad telefonis, pigem tahvelarvutis. nii et neid asju on mõistlik kasutada koos, nii et need, kes tahavad kasutada tahvelarvuteid, ähm, see on väga tore. ent mõnes olukorras tõesti võib äh, paberdokument olla käepärasem. otsus on teie teha. Äh, Mr Schöpflin härra Šuflin. Uh, tehnilise plaani küsimus minu poolt. tundub, et me praegu läheneme siin paberi järk-järgulisele ärakaotamisele üldse, et kui kaua meil paberdokumendid kättesaadavaks üldse jäävad? või mis hetkel me peame elektronidele üle minema uh,? Would... nagu ma ütlesin, mina jätaksin selle otsuse teha teile, komisjonidele see tähendab, et mingist üld, mingit üldist otsust parlamendis tehtud ei ole selle kohta, et paberdokumendid üldse ära kaotada, vähemalt praegu niisugust otsust ei ole. kui see otsus tuleb, siis tuleb see teha vastaval tasandil. meie omalt poolt praegu pakume teile niisugust rakendust ning käesoleva aasta lõpupoole tulevad meil ka seadmed liikmetele, mis toetavad paberite töötamist ent äh, otsus loomulikult äh, selle kohta, mis on sobivam teie komisjoni seisukohast, on teie teha. Yes, in fact, even uh, if it seems that it's a, it's a technique um, olgugi, et äh, tegemist tundub olema tehnilise probleemi ja tehnilise lahendusega, aga praegu on see rakendus nüüd toiminud umbes aasta ja põhiprobleemiks on, on selle kasutamine, nii et me, me räägime tõesti mõnes mõttes üleminekust teise, teisele kultuurile. ja see üleminek tuleks tagada sujuvalt. seetõttu oleme korraldamas infosessioone ning palume teil ka levitada teavet meie rakenduse kohta. me, teile esitatud dokumendis on vastav link ja te saate seda kasutades meiega ühendust võtta ja neid infosessioone saab korraldada vajalikul ajal. We... ma tahaksin teha ettepaneku, et me arutaksime seda laiendatud juhatuses. nimelt küsimust sellest, mis lahendust me peaksime siin kasutama. ning kaasama sekretäriaadi ma usun, et me arutame seda küsimust ja leiame lahenduse. igal juhul on tegemist kasuliku asjaga, kasuliku rakendusega, sellepärast et kui kõike hakatakse meile paberil tooma, siis see, see ei ole ka hea lahendus. nii et tõenäoliselt tuleb siin leida mõistlik kompromiss, mis tagab meile töö, töö tegemiseks paremad tingimused. nii et palun sekretäriaadil koostada ettepanekud selles suhtes ning saame seda siis arutada, suur tänu! nüüd päevakorrapunkt neli. ning äh, mõnes mõttes ka päevakorrapunkt viis, sest need asjad on omavahel seotud. ning äh, siin on arutelu all Moldova vabariik. mõnes mõttes on siin olukord samasugune nagu Ukrainaga, sest ka siin surub aeg meid tagant. üks oluline, üks oluline erinevus siin siiski on, Moldova on selle lepingu juba ratifitseerinud, nii et meil on nüüd vaja seda teha. Moldovas tulevad novembris valimised, mis Vene mõju tõttu, venelased asutavad seal parteisid ja rahastavad neid, äh, on seotud märkimisväärse surveavaldusega ning mõistlik oleks, et me enne valimisi assotsieerimisleping, assotsieerumislepingu ratifitseeriksime. olen laiali saatnud liikmetele kirja, mille sain täna volinik Füülelt, kes palub meilt sedasama ning teeksin omalt poolt ettepaneku, härra raportöör, et kui see võimalik on, kuna need valimised on, kolmkümmend november, siis peaksime üritama Brüsseli miniplenaaril selle vastu võtta. aega peaks olema piisavalt ning peaksime tegema siin siis samuti nagu Ukraina puhul, peaksime läbi rääkima Kaubanduskomisjoniga, läbi rääkima nende töökava, ma, ma kujutan ette, et see ei, ei tohiks meil ebaõnnestuda. Nad peaksid olema ka konstruktiivselt meelestatud, nagu Ukrainagi puhul. seda tahtsin öelda sissejuhatuseks, enne kui annan nüüd härra Ostrovitšiusele, kes on raportöör selles küsimuses, sõna, palun. Uh, suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad. minu jaoks uh, on suur au rääkida teile kahest uh, dokumendist, mis puudutab soovitust nõukogu otsuse kohta Euroopa Liidu poolse assotsieerimislepingu koostamise kohta Euroopa Liidu ja Euroopa Atomenergia Agentuuri ja liikmesriikide eh, poolt ühelt poolt ja Moldova Vabariigi poolt teiselt poolt ning eh, ka eh, puudutab see mitteõigusloomelist resolutsiooni nõukogu otsuse kohta Euroopa Liidu Eh, ja Moldova Vabariigi vahelise kokkuleppe koostamise kohta. Moldova on Euroopa Liidu kauaaegne partner. Pole vaja hakata pikemalt seda riiki tutvustama. praegusel hetkel on olukord pisut eriline geopoliitiliselt, majanduslikult ning ka muidu. seega olen väga otsekohene ma soovitan ratifitseerida need kokkulepped, sest Moldova on üks meie olulisemaid partnereid äh, meie idapartnerlussüsteemis. ei ole vaja hakata ema ähm, edusamme hakata eraldi kiitma, kuid äh, meenutaksin seda, et äh, kuude aastate jooksul on Moldova väga palju muutunud äh, üks, ta oli üks tagurlikumaid riike ja nüüd ähm, on ta üks äh, edukamate poliitiliste majanduslike reformide läbiviijaid ning võime tõepoolest heaks kiita seda, mida me näeme Moldovas toimuvat. teiseks, geopoliitiline olukord äh, on täiesti teistsugune. peame seda arvesse võtma, ei tohi pikki arutelusid pidada. Äh, peame ja oma nõusoleku ja soovitused äh, võimalikult kiiresti edastama. sooviksin kasutada võimalust tutvustamaks äh, teile äh, pisut nende assotsieerimislepingu, selle assotsieerimislepingu sisu. me tervitame selle assotsieerimislepingut, kuna see on oluline samm edasi Euroopa Liidu Moldova vahelistes suhetes. see Ehm, näida poli-, eh, samuti panustamist eh, poliitilise, eh, poliitilise koostöö ning majandusliku koostöö vahel. me rõhutame, et kokkuleppe allakirjutamine ei ole eesmärk iseeneses, vaid on osa laiapõhjalisemast protsessist peame arvesse võtma, et vastavalt artiklile nelikümmend üheksa Moldova nagu iga teine Euroopa riik omab samuti Euroopa perspektiivi ning ta võib kunagi saada Euroopa Liidu liikmeks, kui ta respekteerib demokraatiat, inimõigusi, põhiõigusi, vähemuste õiguse ning samuti eh, toetab õigusriigi arengut raporti projekt äh, rõhutab, et see äh, leping on kasulik kogu elanikkonnale, see garanteerib, et äh, reformid viiakse läbi ja juurutatakse institutsionaalsetel, institutsionaalsel tasandil. assotsieerimisagenda on praktiline teekaart selleks, et assotsieerimislepingu üldsisemate eesmärkideni jõuda ning see on hea raamistik meie edasiste suhete arenguks. me ei varja seda, et äh, Moldova peab tegutsema selleks, et veelgi enam saavutada, seega rõhutame, et äh, Moldova vastuvõtlusvõime äh, peab, vajab parandamist, et paremini kasutada ära Euroopa Liidu poolset finantseerimist samuti tuleb välja töötada äh, selged koolitusvajadused, et kindel olla, et Moldova suudaks oma kohustusi äh, täita. Äh, raporti projekt rõhutab vajadust tugevdada institutsioonide tugevust, läbipaistvust Eh, mis peaks eh, head valitsustava ning samuti eh, inimõiguste kaitset, põhiõiguste kaitset võimalikult hästi kaitsta. kolleegid, sooviksin eriti rõhutada seda, et me nägime, milline oli haldussuutlikkus Moldovas mõned aastad tagasi ja praegu toimunud muutused on aluseks assotsieerimislepingu äh, sõlmimiseks praegu. kutsume üles Moldova valitsust, et äh, äh, varsti toimuvad valimised toimuks vastavatelt kõrgetele Euroopa ja rahvusvahelistele tasanditele, rõhutades ühtlasi, kui oluline rolli mängivad osalejad poliitilised osapooled, see puudutab eriti parteide finantseerimist meenutaksin Moldova põhiseaduse artiklit seitsekümmend kaheksa, mis puudutab presidendi valimist. et, eh, et, et poliitilise tupiku tekkimist ära hoida eh, ning reformid tuleb eh, läbi viia vastava, toetudes riiklikele huvigruppidele. tahaksin rõhutada, kui oluline on võidelda korruptsiooni vastu kõikidel tasanditel muuseas ka eh, tuleb juurutada eh, õiguspaketti, mis võeti vastu kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. kutsume üles Moldova valitsust, et mehhanismid, eh, mis on loodud korruptsioonivastase süsteemi kasutusele võtmiseks rahvusvahel, eriti puudutab see riiklikku korruptsioonivastase võitluse keskust, et see saaks piisavalt finantseerimist ja peame põhjalikult uurima inimõiguse väidetavaid rikkumisi ning eriti puudutab see piinamise ja väärkohtlemise väidetavat karistamatust. raport rõhutab äh, diskrimineerimisvastase seadusandluse vastuvõtmise olulist ning rõhutab kõikide vähemuste kaitsmise vajadust. eriti see puudutab ka seksuaalvähemusi. samuti peame toetama meediavabadust äh, ja pluraalsust. Äh, samuti leia, rõhutame, kui oluline on avaliku meedia neutraalsus ja kui oluline on, et äh, töötataks ka iseseisvaid, iseseisvat ajakirjandust. meenutaksime ühtlasi, et Moldova on esimene idapartnerlusriik, mis viisavabaduse eh, süsteemile hakkas lähenema. sooviksin ühtlasi rõhutada, et Euroopa delegatsiooni kohta Kišinovs võib öelda, et pole ükski teine selline riik eh, selles piirkonnas sellist viisarakendussüsteemi su suutnud nii kvaliteetselt rakendada, nagu seda on teinud Moldova. raport eh, märgib ära ka äh, piirivalve ja tollisüsteemi vajakajäämisi ning äh, endiselt puuduvat Ukraina-Moldova piiri. rõhutame ka vajadust äh, keskse riigi juhtimisstruktuuride depolitiseerimist, administratiivsüsteemi depolitiseerimist. nagu paljud riigid selles piirkonnas äh, peab äh, Moldova parandama äh, ettevõtluskliimat, paremad äh, määrused tuleks vastu võtta, et lihtsustada otseinvesteeringuid. samuti tuleb viia läbi reformid, et suurendada Moldova majanduse konkurentsivõimet. toetame komisjoni poolset algatust, mille eesmärgiks on ta, on toetada Moldovat, mis äh, majandust, mis on saanud seoses Venemaa poolse embargoga palju äh, kahju. kuulu-, kutsume üles Kishinaud äh, ja Transnistriat, et suudetaks leida tõhus lahendus Transnistria konfliktile ning et võetaks vastu konkreetsed otsused, et parandada selle piirkonna elanike elatustaset. rõhutame, et viis pluss kaks raamistiku läbirääkimiste läbiviimiseks eh, ei ole praegusel hetkel suutnud lahendusi leida. kutsume meie välisteenistust kõrget esindajat, et üritatakse eh, välja töötada uus protsess selle konflikti eh, lahendamiseks, mis rõhutame ka oma koostöö tähtsust Moldova parlamendiga, mille eesmärgiks on äh, jälgida äh, äh, lepingu elluviimist ning selle tähtaegu. samuti soovitame toetada ja nõustada kodanikuühis-, kodanikuühiskonda ja vabaühendusi Moldovas, et nad saaks samuti kontrollida ja jälgida läbiviidavaid reforme. kallid kolleegid nagu ütles meie esimees, peame oma menetlused õigeaegselt lõpetama, me ei tohi eh, aega raisata. kutsun üles meie komisjoni, et me ei raiskaks aega ja et meie menetlused jõuaks ühele poole oktoobrikuus, et eh, meil oleks hea võimalus ratifitseerida e-, Euroopa Liidu ja Moldova vaheline assotsieerimisleping piisavalt kiiresti novembri alguses, et see, see toimuks piisavalt enne valimisi. leian, et praegune Kišnja valitsus, koalitsioon äh, on väärt äh, meiepoolset, igapoolset, iga, igakülgset toetust ning äh, mitte ainult assotsieerimislepingu elluviimiseks, vaid ka selleks, et reformida riiki õigeaegselt ja õiges suunas. olen valmis vastama kõigile teie küsimustele. domnule președinte aș vrea <clears throat> înainte de toate să i uh, uh, mulțumesc uh, să tahaksin <clears throat> tänada härra Petras Austrevitšist, nende kahe raporti eest, millega ta töötas ning nende selgituste eest, mida ta meile just praegu ja mida ta meiega praegu jagas. tahaksin rõhutada, et täpselt nagu raportöörgi olen mina seisukohal, et assotsieerumisleping Moldova Vabariigiga tuleks allkirjastada Moldova on viimasel ajal, viimase viie aasta jooksul teinud märkimisväärseid jõupingutusi selleks, et jõuda sinna, kus nad on täna. ning äh, Moldovaga erinevalt Ukrainast ei teki niisugust ebakõlava tasakaalutust, nagu, nagu Ukraina puhul siis, siis oli nagu me kuulsime, on Moldovale praegu Venemaa avaldamas survet, märkimisväärset survet ning selle tulemuseks on siis mitmed poliitilised kõrvalmõjud, mille tõttu on tekkinud ainulaadne olukord maailmas, kus sotsialistlik partei on praegu nii-öelda vasakpoolsem kui kommunistlik partei seda ei ole kuskil minu meelest maailmas veel juhtunud, et sotsialistid oleksid vasakpoolsemad kui kommunistid. seda võib siis öelda nüüd äh, Venemaa varasema strateegilise partneri kohta ning sel taustal peab ütlema, et need valimised, millest meile räägiti, mis peavad novembris toimuma, leiavad aset väga eripärases olukorras, ettevaatlikult väljendudes tegemist on väga murettekitava ja ohtliku majandusliku olukorraga. tõenäoliselt teate, et Moldova veinidele on kehtestatud paar nädalat tagasi embargo. et enne toiduainete embargot otsustas Venemaa juba kehtestada karmi embargo Moldovale, kus siis eh, kaod on on kahekohalised, kolmekohalised, kui mitte rohkem ning komisjon on juba märkinud, et probleem, seda probleemi lahendada praktiliselt ei saa ning äh, väga negatiivset kõrvalmõju on nendel sanktsioonidel näha. esimesest äh, septembrist otsustas Venemaa lõpetada vabakaubanduse Moldovaga, mis loomulikult mõjutab Moldova majandusolukorda ning lõpetuseks pean rõhutama, et et valimised novembris on eriti tähendusrikkad, eriti suure tähendusega ning eh, seetõttu olen seisukohal, et Euroopa Parlamendi esindajad peaksid seal kohal olema, nii nagu varasematel aastatel see olnud on, seetõttu Euroopa Parlamendi delegatsioon nagu varemgi tuleks sinna saata koostöös OSCE-ga, OSCE delegatsiooniga, see kindlasti varem on aidanud kaasa olukorra konsolideerimisele poliitiliselt. tänan veel kord raportööri ning olen veendunud, et et meil õnnestub äh, tõhusalt koostööd teha, omalt poolt teen paar muudatusettepanekut järgnevatel päevadel ning loodan, et saame siis nende abil toetada seda, mida me oleme juba kuulnud härra Ostrevitšuse suurepärase raporti kohta, aitäh! Thank you very much uh,, Mr Chairman and um... aitäh, härra esimees ning uh, lubage, et ma alustan sellega, et tänan äh, raportööri tema poolt ära tehtud tõhusa töö eest ning äh, tema sissejuhatuse eest. mul on väga hea meel näha neid edusamme, mida Moldovas on tehtud viimastel aastatel ning jagan täiesti raportööri arvamust sellest, mis puudutab Moldova suhete tugevdamist Euroopa Liiduga. toetan samuti seda, mida volinik Füüle oma kirjas räägib, mis meile laiali saadeti täna. olen veendunud, et tihedamad majandus- ja poliitilised sidemed suurendavad kõigi meie heaolu kogu Euroopas. üks positiivne samm selles suunas oli hiljutine liberaliseerimine Moldova passide omanikele, millega seoses mina olin raportöör eelmise parlamendi koosseisus Moldoval on väljavaade liituda Euroopaga, assotsieerumisleping näitab, et tehtud on ära märkimisväärsed majanduslikud ja poliitilised reformid ning seetõttu teen ma ettepaneku kutsuda liikmesriike üles kiiresti assotsieerumislepingut ratifitseerima ning Euroopa Parlament peaks kind-, kindlasti ka kiiresti omalt poolt ratifitseerimisega seotud toimingud ära tegema, nii nagu te rõhutasite. valimiskampaania on juba alanud ja me peame tagama, et et see protsess toimuks vastavalt kõrgeimatele rahvusvahelistele ja Euroopa standarditele ning seetõttu on väga oluline meie kohalolu Euroopa Parlamendi delegatsioonina, eri fraktsioone esindava delegatsiooniga või isegi vaatlemismissioonina valimiste ajal ning Moldovat tuleks üles kutsuda tegema koostööd OSCE-ga ja Veneetsia komisjoniga tagamaks valimiste kulgemine veatult. panen omalt poolt ette lisada siia äh, lõik, et tervitame lepingu allkirjastamist, arvestades Moldova kakskümmend kakskümmend perspektiivi, mis aitaks luua uusi töökohti ja suurendada majanduskasvu Moldovas ning Transnistria küsimuses on meil vaja tõhusat lahendust ning mul on kahju, et viimasel nädalal lükati viis pluss kaks rühma lahendus edasi, mis aitaks pikaajalise probleemi lahenduse tagada ning seetõttu kutsun üles kõiki partnereid toetama läbirääkimisi selles raamistikus, saavutamaks lahendust, mis austab Moldaavia territoriaalset terviklikkust. aitäh! Eh, muchas gracias. suur tänu. sooviksin eh, tänada lugupeetud kolleegi tema hea raporti eest. ta on väga kokkuvõtlik, väga realistlik ja ka ettevaatlik näiteks see puudutab see punkti kakskümmend, mis puudutab suhteid Moldova ja Trisnespoli vaheliste suhete osas. see puudutab ka Euroopa Liidu suhteid Venemaaga ning mis ei saa, mis ei saa olla pidevas pinge olukorras, sest see pole, Venemaa pole mitte ainult äh, naaber, vaid ka väga oluline naaber ning on oluline oht, et kui Euroopa Liit on pidevalt vastandunud Venemaale, võib tekkida Vene, Hiina, Venemaa, Hiina äh, liit, mis oleks äärmiselt oluline. praegune olukord äh, on äärmiselt äh, absurdne, mis nagu tekkis äh, pärast teist maailmasõda, sest Moldova ja Ruvi ei tohiks elada eraldi ning nagu te teate, Rumeenia, Alaki ja Moldavi, Moldova, Transnistria, need kõik teevad kokku kunagise Rumeenia kolleeg Petras rääkis äh, institutsionaalsetest põhjustest, majalistest põhjustest ning sotsiaalsetest põhjustest ja majanduslikest põhjustest, miks see äh, probleem tuleb lahendada. Äh, Moldova olukord on äärmiselt keeruline. Moldova, kui ta oli Nõukogude Liidu liige, müüsta põllumajandustooteid eh, ja traktoreid eh, Nõukogude Liidu teistele liigutud vabariikidele, see on kõik lõppenud. ta eh, on olukord, praegu äärmiselt raskes olukorras ning praegusel hetkel on tema kõik lootused Euroopale lähenetud ning ma arvan, et kahtlemata kõik loodavad selle peale, et kunagi Euroopa Liit võtab Moldova liikmeks ning sooviksin äh, veel mainida äh, mõnda küsimust, see puudutab äh, siin pidevalt mainitud äh, seksuaalvähemuste küsimusi. kui sooviksin spetsiifiliselt mainida ühte vähemust, mis on äärmiselt oluline ning äärmiselt palju suurem, see puudutab siin on tegu äh, rahvusvähemustega, näiteks äh, äh, ühesõnaga, see on üks rahvusvähemus, kes on al-, al-, al, kes on palju suurema arvulisem kui seksuaalvähemuste rühm ning punktis kuusteist me räägime siin eh, institutsionaalselt korrektsest teemast, kuid mm, tegelikult pole see reaalne, nimelt eh, Moldova Ukraina vaheline piir on äärmiselt väike, see lõunapiir, sest eh, tegelikult kogu piir on Transnistriaga tegelikult. nii et Moldova Vabariigil ei ole mingisugust võimalust selle piiri kontrollimiseks ning see soovib, viib mind järgmise punkti juurde, mis puudutab viisasid. tõepoolest, Moldova on te viisaküsimustes teinud suure sammu edasi, kuid tahaksin rääkida mm, sellest, mis on siis äh, pragmaatiline või mõnel juhul isegi kriminaalne lähenemine ehk siis kui Euroopa Liidu kodanikuks saamine nende inimeste puhul, kes pole kuidagi seotud Euroopa Liidu, isegi mitte Moldovaga. no olukord on siis järgmine. Transnistria on tunnustatud Moldova osana. kui Transnistria mõni kodanik soovib, siis ta saab loomulikult Moldova passi. võttes arvesse, millised on ilmselged sidemed Rumeenia ja Moldova vahel mis eh, olid kokkuvõttes ikkagi üks riik neljakümne viienda aastani, siis väga lihtne on neilt saada ka Rumeenia passi, mis tähendab Euroopa Liidu passi ja nüüd siis ükskõik milline inimene, eh, kes läheb eh, Transnistria, läheb Transnistriasse, võib saada Transnistria passi ja see võib tähendada Euroopa Liidu passi saavut-, saabumist läbi Rumeenia. peame leidma mingisuguse võimaluse eh, selleks, et Kišinõu eh, ei annaks viisasid välja, eh, kui nad ei suuda takistada Transnistria vabariigi läbi kuritegeliku minevikuga inimestega Euroopasse pääsemist. me peame täiesti selgelt ennast väljendama, peame olema äärmiselt tähelepanelikud. me räägime territooriumist mitte ainult äh, läbi laskva piiriga, vaid äh, tõeliselt ohtliku piiriga. suur tänu teile. kolleeg härra Scholz. härra Scholz, palun. tänan, härra eesistuja. meil on üsna keeruline teema siin ning assotsieerumislepingust Moldovaga räägime me siin esimest korda. arvestades viimastel kahel aastal toimunud arenguid, on, on sellel teemal täna eriline tähtsus. tänan nende oluliste punktide eest, millele raportöör tähelepanu juhtis. ja selle, selle eest, et ta tõstatas selle olulise küsimuse, millega me tõenäoliselt saame peagi põrkuma. Georgia ja Ukraina küsimused on paralleel siin. ning ning selle eest, et assotsi-, ta näitas, et assotsieerumisleping on oluline osa laiemast protsessist. punktis kolm rõhutas ta, et eh, Moldoval on Euroopa Liidu perspektiiv. ma tervitan seda. et tõesti, kõigil riikidel, kus enamus elanikkonnast on seda meelt, peaks olema võimalus liituda Euroopa Liiduga. loomulikult, kui kõik tingimused on täidetud ja kontrollitud ratifitseerimisprotsess peaks läbi, peaks ära kulgema enne valimisi. ja niimoodi me mõjutaksime ühiskondlikke protsesse Moldovas. kui me aga nüüd ausad oleme, siis tegelikult uurimused viimastel kuudel on näidanud, et valmidust päriselt ei ole Euro-, nii et siin võib tegemist olla niisuguse kahe teraga mõõgaga. proua Hans ja härra Voltski plenaaris Strasbourgis alles aset leidnud arutelul märkisid, et nad soovivad, et Ukrainast saaks Euroopa Liidu liige enamus arvamus oli aga nende vastu. vähemalt praegu seda võimalust ja valmisolekut ei ole. me peaksime olema ausad, et me peaksime endale aru andma sellest, et arvestades praegu kõiki kartusi ja, ja reservatsioone, mis kahekümne kaheksal liikmesriigil on, et need tuleks siis tõenäoliselt välja tuua, et me peaksime neid küsimusi tõesti arutama läbipaistvalt ja ausalt. kolmas asi, millest ma tahtsin rääkida, assotsieerumislepinguga ning äh, vabakaubanduslepinguga, mida siis, sest äh, küsimusi arutab ka Kaubanduskomisjon, see on nende päevakorras ka, saab selgeks see, et me räägime reaalsest majanduslikust olukorrast inimeste puhul äh, kelle keskmine sissetulek on sada eurot kuus. see tähendab, et Ukrainast on saanud et see tähendab, me peame mõtlema, mida tähendab niisugune leping Moldaavia ühiskonnale, kui äh, nad äh, avatakse nii-öelda konkurentsile, et kuidas see mõjutab ühiskondlikku reaalsust, arvestades seda piiratud eksporti, ekspordivõimalusi, mis neil praegu on? läbi selle piiratud äh, vabakaubanduskokkuleppe sõltumatute riikide ühendusega. kuidas hakkab Tolliliidu ja tollipoliitika mõju ning äh, tollide tõstmine, mis sellest tuleneb, mõjutama Moldaavia ekspordivõimekust Vene Föderatsiooni ning äh, teistesse Euraasia Tolliliidu riikidesse. see on küsimus, mida me oleme juba Ukrainaga seoses arutanud ja see tõusetab uuesti ning tõusetab samuti ka Georgiaga seoses uuesti me peaksime seetõttu hoolikalt järgima, mõtlema, missugused üleminekusätted, missugune üleminekuregulatsioon, missugused võimalused oleksid meie poolt pakutavad ja tuleks meie poolt pakkuda selleks, et mitte põhjustada suuri ühiskondlikke vapustusi. ning viimaseks asjaks ka peaks rõhutama, et ka Transnistria on omalt poolt esitanud äh, ettepaneku või taotluse saada erisuhted Vene Föderatsiooniga. Transnistria on küll Moldaavia osa, aga me teame ka ajaloolisi protsesse. et enne oli see ju Ukraina osa, nii et eh, siin tekib terve probleemide kompleks Rumeenia, Ukraina, Moldova. et, et siin, siin tekib niisugune keeruline olukord keeruline olukord vastuoludest ja neid tuleb meil arvestada Euroopa Liidus ja seetõttu peaksime selle vastava formuleeringu üle väga hoolikalt järgi mõtlema, kuidas Euroopa Parlament peaks lähenema sellele äh, assotsieerumislepingu tekstile mikrofon, palun uh,. Me... suur tänu, härra esimees, lubage kõigepealt härra Ostrevitšust tänada selle raporti eest, ka minu meelest on äh, see väga hästi koostatud ja tulevikku suunatud ja me kavatseme seda toetada. ja meie arvame, et kui siin kojas enamus on selle taga, peaksime me toetama seda assotsieerumislepingut ja seda tuleks selgelt ka enne valimisi välja öelda, selleks et Moldova kodanikud saaksid oma seisukohti väljendada selle kohta. ma teen lühidalt, meil on plaanis esitada üsna mitu muudatusettepanekut sellesse raportisse, kõik nendest äh, lähevad tegelikult umbes samas suunas nagu esialgne raport, aga paar punkti tooksin välja kõigepealt, meile oleks meeldinud, kui oleks olnud äh, sees äh, lõige Äh, selle kohta, et äh, Moldova meediamaastikul on meedia kontsentreerunud äh, väga ühte, ühtedesse kätesse ja ma arvan, et me peaksime sellele viitama selles raportis. ja teiseks tuleks rääkida midagi ka Moldova riigi energiastrateegiast ja me tahaksime rõhutada seda, et tuleks üle vaadata kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta energiategevuskava energiatõhususe kohta ja tahaksin lõpetada ühe üldisema märkusega. see ei ole viimane kord, kus ma seda ütlen. tõsiasi, et Moldova on idapartnerluse programmides üks esiriike, on kompliment Kišinau suunas ja neid tuleks selle eest ka tunnustada, aga teisalt on ka sellel mündil teine külg. nimelt idapartnerlusprogramm äh, ei ole olnud eriti edukas ja mingil hetkel me peame üle vaatama terve idanaabrusstrateegia, äh, sest et see ei ole olnud edukas, kuigi meie oleme aluslepingute piires andnud endast parima. nii et midagi tuleb ära teha nii meie suhetes Venemaaga, aga ka idanaaberluspoliitikaga laiemalt. suur tänu, härra Kaaler! aitäh, härra esimees! Rahvapartei variraporteerina tahan ma kõigepealt kolleeg Austrevitšiust tänada selle raporti teksti eest. ning kohe alustuseks öelda, et me tema soovitust ratifitseerida toetame Rahvapartei poolt. ning äh, praeguses olukorras, arvestades Venemaa survet oma naabritele on see meie hinnangul just õige signaal, õige sõnum Moskvale saata. ja seetõttu peaksime kolleeg Austrevitšiuse raportis tõenäoliselt loobuma suurte muudatuste tegemistest. paari asja tahaksin kommenteerida, mida kolleeg Agausen puudutas seoses selle mikronõukogude liiduga, mis, mis meil on säilinud seal piirkonnas, kus on niisugune tekkinud äh, paralleelne reaalsus ja ja, ja seetõttu peaksime omalt poolt ka seda paari lausega käsitlema. me ei tohiks piirduda niisuguse üldise laienemisväsimuse tõdemisega, mis on samuti olemas. artikkel kakskümmend üheksa. sest me ei räägi siin ju Moldovas, Moldova vastuvõtmisest järgmise viie aasta jooksul. siin on tegemist ikkagi pigem hoopis teise ajaraamiga ning äh, kui me hakkame, hakkaksime praegu rääkima niisugusest, niisugusest laienemisväsimuse võtmes, saadakse Venemaale vale sõnumeid. Moldova, nagu juba öeldud, on rakendanud mitmed olulised reformid, ent praegu toim-, on seal veel palju reforme teha, mida loomulikult takistab kaubandus ja ekspordi boikott Venemaale. poliitiliselt on seetõttu oluline, et õi-, et need korrektsed äh, haldus- ja õigusvaldkonna reformid ära tehtaks. paljud nendest on alguse saanud, mõne, mõned on, mõned mingil määral tagasi keeratud, aga rõhutada nende vajadust tuleks meil endiselt ja nendega jätkamist loodan, et me peagi selle dokumendiga saame liikuda plenaaria, seega enne valimisi novembris Moldaavias, Moldovas saata neile positiivse signaali. meil on äh, kuuskümmend üheksa päeva valimisteni. aga kui me meenutame seda, mis juhtus siis pärast äh, Sotši olümpiamänge, enne Krimmi, Sotši olümpiamängude lõpust oli Krimmi annekteerimiseni alla viiekümne päeva. nii et see, see näitab, et äh, me peaksime liikuma edasi väga kiiresti. ning äh, olgugi, et seda on teiselt poolt juba märgitud, äh, tahaksime omalt poolt ka küsida, et kuna, sekretäriaadilt, et kuna tuleb meil Georgia vastav küsimus arutusele, ma tahaksin seda ka teada, aitäh. mikrofon palun. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să adresez mulțumirile mele domnului raportor Petre. Aitäh austatud esimees, tahaksin alustada sellest, et tänan raportöör Petra Saustrevitši just selle tasakaalustatud ja pragmaatiliselt formuleeritud raporti, raportite eest ning lubage, ma kasutan võimalust tervitamaks ka seda kirja, mille volinik Füüle on meile saatnud, sest volinik Füüle on laienemisvolinik ning äh, tema kiri on oluline sõnum mis näitab äh, Moldovale teed Euroopasse seoses assotsieerumislepingu allkirjastamisega. me peaksime silmas pidama seda, et novembris toimuvad Moldovas valimised ning äh, Moldova delegatsiooni liikmena tahaksin mina tervitada edusamme, mida see kolme miljoni elanikuga väike riik viimase viie aasta jooksul on teinud. väga lühikese ajaga on neil õnnestunud eh, ära eh, astuda väga olulised sammud. ning eh, tahaksin tänada sellega seoses ka Tanja Fajoni tema raporti eest ning selle olulise panuse eest, mille see raport andis viisaküsimusse lahendamisse seoses Moldovaga. mis puudutab äh, Moldova valitsuse edusamme ning assotsieerumislepingu allkirjastamist, siis äh, allkirjastamine Kišinev parlamendis toimus teisel päeval. seda tuleb tervitada, me oleme Euroopa Parlamendi liikmed ning ma tahaksin Euroopa Parlamendi fraktsioone üles kutsuda toetama Moldova Euroopa teed. eelkõnelejad käsitlesid mitut olukorra aspekti seoses Rumeenia kodakondsusseadusega, mis mis puudutab ka Moldovas elavaid rumeenlasi. ma pean rõhutama, et Rumeenia kodakondsusseadus tugineb vereõiguse printsiibile. ainult need isikud, kes jus sanguiinise alusel saavad tõendada, et nende vanemad või vanavanemad olid Rumeenia kodanikud saavad taotleda Rumeenia kodakondsust, nii et äh, väited siis kuritegevuse ekspordist Transnistriast Euroopa Liitu selle seadusega seoses on minu hinnangul küll liialdatud. kindral Philip Bridlov, kes juhib liitlasvägesid Euroopas, ütles, et hübriidsõja algus Ukrainas on märk ka Moldova jaoks ning Euroopa Parlament peaks Euroopa-meelseid jõude Moldova Vabariigis toetama, aitäh! suur tänu, härra Iglesias. suur tänu teile. suur tänu, härra raportöör. on et kui välispoliitika puudutab asja, siis, ähm, siis Rahvapartei äh, sõnastus on alati väga huvitav, kui räägitakse mikronõukogude liidust äh, või räägitakse kiirustamiseks või Krimmist, eh, kui nagu see asjaga ei ole seotud kuidagi vähemustega. nii et eh, see on väga hea, me saame nii aru, mida see kokkulepe Moldovaga tegelikult tähendab. külma sõja ajal oli Hispaanias pukk ehm, punk eh, muusikabänd, mis laulis laulu, mille nimi oli Mida teeksid sina enne tavarünnaku tuumarünnaku korral Nõukogude Liidu poolt. nii et ning meenutaksin siin ka härra Kubricki filmi Doctor Strangelove ja see tuleb mulle eh, meelde, mul on tunne pidevalt eh, nagu tegeleks sellega, kuidas eh, rünnada Venemaad. olukord on keeruline Moldovas, ta on üks vaesemaid riike Euroopas, ta on inimarengu indeksis sada üksteist, üheksakümnendal kohal, meeste keskmine ela- keskmine eluiga on kuuskümmend üks aastat, naistel seitsekümmend üks aastat, noored naised on tihti sunnitud ehm, ehm, sunnitud prostitutsiooniga tegelema Lääne-Euroopas, kolm, igal kolmandal lapsel on ajukahjustused seoses joodipuudusega. ma arvan, et härra McCainil on õigus, kui ta ütles mõni aasta tagasi, mõni päev tagasi eh, Ameerikas, et on äärmiselt oluline välja töötada kaitsesüsteemid Poolas eh, ja eh, mujal ning eh, Gruusia tuleks ruttu NATO liikmeks võtta. mul tundub väga kummaline olevat, kui, et nii hästi kiiresti peaks hääletama, sest näiteks kahe tuhande üheksandal aastal roh-, kõige rohkem hääli saanud partei oli skeptiline Euroopa Liiduga ühinemise osas, mis puudutab äh, assotsieerimislepe kasu äh, saajaid, kas tõesti oleks raske ära oodata, et moldovaavlased äh, ratifi-, oot-, kõigepealt hääletaks ja siis ratifitseeriks selle kokkuleppe? härra Fleckenstein. austatud esimees, kolm punkti minu poolt. kõigepealt viide punktile nelikümmend üheksa, artikkel nelikümmend üheksa peaks meie poolt olema väga praktiline, e, nii nagu me sellele viitasime ka Ukraina puhul, kas või. aga kui me ühe puhul selle sisse toome, teise puhul seda ei tee, samas kui vajadus on rõhutada ja välja tuua suhetes meie sealsete partneritega, et tegemist on pikaajalise protsessiga ja et lahendust ei tule või, või liikmesust ei tule homme või ülehomme, on asi, mille, mida me silmas peame pidama. teiseks pooldan loomulikult äh, ratifitseerimist, aga mul tekib küsimus, äh, kuna volinik Tervuht meid sellest teavitab, äh, nimelt sellest, kas me peame Venemaaga seda küsimust veel käsitlema ja kas me peame seda teavitama. et Ukraina puhul me, me peame mõju Venemaaga arutama, miks siis Moldova puhul ei pea? et milles see eristus on, et eh, ma peaksin sellest aru saama, et meil ei tuleks mingit ebameeldivat üllatust. kolmandaks, keegi Euroopas ei räägi Moldova lõimimisest NATO-sse. John McCain võib öelda, mis ta tahab, ta, ta peab ennast kaitsma Tea Party eest, meie seda tegema ei pea ja see asi kindlasti praegu päevakorras ei ole, sellest ei räägitagi. ning äh, viimane asi, mida ma tahan öelda, ei puuduta meie komisjoni, aga paluksin teil võimalust see korral mind toetada neljapäeval. neljapäeval Euronest äh, koguneb meie asutamiskoosolekule ning äh, paluksin võimalusel teha koostööd ning oktoobris mitte korraldada kõiki Euronesti koosolekuid Brüsselis, vaid vähemalt üks koosolek Georgias ja üks Moldovas, et, et tõsta meie lipp seal, näidata, et me oleme valmis koostööd tegema, et seal võiks korraldada ka mingeid avalikke üritusi, näitamaks, et tegemist ei ole üksnes asjadega, mis on paberil, vaid et nad realiseeruvad ka tegelikus elus, aitäh! toetan omalt poolt seda viimast asja et kui nüüd reisimisega seoses ähm, peaks tekkima mingeid tõrkeid, siis tuleks meil rakendada erimeetmeid nende ületamiseks. härra Kaerova. suur tänu, härra esimees, ma tahtsin lihtsalt öelda seda debatti nüüd kuulates seda, et äh, nii palju asju tuuakse siia juurde. Rumeeni kodakondsuse teema on väga oluline rääkima peaksime me väga tõsiselt äh, äh, korruptsiooni äh, näitajatest Rumeenias. nimelt Moldova kodanikele müüakse seal Rumeeni passe, nii et kodanik rääkis siin jah, sellest, et peab olema veresugulus tõestatud, aga tõendid näitavad sellele, et on antud võimalus Moldova kodanikele osta Rumeeni pass ja ma arvan, et see on jällegi avab tagaukse Euroopa Liitu ja, ja minu meelest laienemise palavik on ka siin tunda. see, ei räägita nii palju Moldovast, kui räägitakse föderaalse Euroopa vaimu üles, ülevalhoidmisest. kaua see asi siis nüüd kestab, ma arvan, laiemas kontekstis, arvestades, mis meie probleemid on Venemaa Föderatsiooniga, ei aita see kõik asjale kaasa, räägitakse palju ajastamisest, meie rääkisime sellest ka Ukraina kohta, sellest ajastamisest ja praegune ajastamine on ka väga kehv. minu meelest, äh, olles ühest väiksemast fraktsioonist, näen ma seda, et erinevad fraktsioonid tunnevad muret selle asja pärast ja see on julgustav ja tõesti, me peaksime tõsiselt järele mõtlema, aitäh. minu mõni kolleeg, palun, äh, härra Costaldo suur tänu! ma tahtsin öelda, et ma toetan äh, seda geopoliitilist ajaloolist analüüsi, mille eelkõnelejad on välja toonud, kuid ma keskenduksin ühele asjale. nimelt majanduslik äh, jätkusuutlikkus äh, Moldovas. et kui Moldova liitub selle assotsieerumislepinguga. ma arvan, et Moldova puhul on tegemist majandusega, mis on väga tugeva surve all, surve all äh, Venemaa otsuste pärast. ja mul tõesti on tekkinud küsimus, et kas on võimalik Moldovale anda piisavalt abi selleks, et nad saaksid astuda sammu assotsieerumislepingu suunas või mitte ei aja me oma sammudega olukorda Ukrainas ainult halvemaks. tuleksin veel korraks tagasi Transnistria küsimuse juurde ma toetan seda, mida öeldi Eh, passide kohta ja kõhkluste kohta, kuid ärgem unustagem ka relvakauplemist. me kõik teame seda, et Transnistria oli see, kuhu saadeti neljateistkümnes armee väeosa. Eh, me nägime seal eh, relvadega salakaubitsemist, kui Nõukogude Liit lagunes Lasani raketid on samuti sealt leitud ja see on kõik selle relvakaubitsemise probleemiga laiemalt seotud, nii et punktis kuusteist ma arvan, et me võiksime rääkida ka sellest ja rääkida sellest, et piirikontroll on äärmiselt oluline selleks, et panna relvakaubitsemisele piir. veelgi enam jõupingutused, mille on teinud Moldova valitsus. Nad vajavad tunnustamist, kuid ähm, oleks ilmselt minu meelest ka mõistlik, kui Euroopa Liit saaks siis, saadaks OSCE-le lisaks oma vaatlusmissiooni valimistele. suur tänu! Äh, aitäh! ning lubage nüüd mul äh, omalt poolt lisada fraktsiooni liikmena et korruptsiooni küsimus, kas me räägime riiklikust korruptsioonist või, või muudest vormidest, ma näen Maltal, Ühendkuningis, teistes riikides ka ehm, olu, olukordi, kus sisuliselt ostetakse endale ju kodakondsust. rikkad saavad seda teha, nad investeerivad siia-sinna ja siis saavad endale soodustusi. nii et see on tegelikult seotud ju üldise reisimisvabadusega Euroopa Liidus. artikkel nelikümmend üheksa formuleering peaks meil sisse jääma, nii nagu me tavaliselt seda kasutanud oleme ja mis kajastab mõistlikku kompromissi ning äh, peegeldab ka õiguslikku olukorda, et vastavalt artiklile nelikümmend üheksa on kõigil Euroopa riikidel äh, õigus esitada vastav taotlus. selle taotluse lahendamine positiivse või negatiivse vastuse vormis sõltub konkreetsest olukorrast ning äh, Euroopa Liidu vastuvõtmisvõimest. ning äh, peaksime seetõttu lähtuma samast formuleeringust, mida me enne, eelnevalt oleme kasutanud. küsimus? seoses ajaloolise tähtsusega, härra Iglesias vist puudutas seda kõik need asjad ja kui, kui me nüüd hakkame niisuguste asjade puhul rääkima ajaloolisest tähtsusest, siis äh, sakslasena tekib mul kõhe tunne, et Moldaavia, Bessaraabia, see oli Hitleri ja Stalini paktis sees, et me, me ei peaks hakkama nüüd siit tuletama mingeid uusi nõudeid Venemaa vastu. täpselt samuti nagu Lääne-Ukraina puhul. või mm, see oli ju kolmekümne esimese augusti tuhat üheksasada kolmkümmend üheksa pakt Bessaraabia kohta muuhulgas. ning neid ajaloolisi seoseid peaks küll vaatama, aga nendest ei saa tuletada mingeid nõudeid enam. et mis, mille see esimene, vabandust, parandus saalist, jah, õige parandus Teise maailmasõja mõjul, mõjul on tekkinud. meil on meil on kohustus aidata Moldaavial liikuda kõrgema elatustaseme suunas ning see leping avab selle võimaluse Moldaaviale. Euroopa Liit annab inimestele selle võimaluse ning viimaste nädalate arengud või viimaste, viimase aja arengud Ukrainas näitavad seda. SKT Poolas ja Ukrainas oli just kümme aastat tagasi umbes sama. Euroopa mudel Äh, on aga tekitanud nüüd olukorra, kus Poola SKT on neli korda kõrgem ning ukrainlased ja moldovalased tahavad jõuda täpselt samasse kohta, kus praegu poolakad on, see on täiesti legitiimne. me peame eeldused selleks looma ning samm-sammult meie piiride avanemine, nagu Ukrainaga see on ette nähtud, näiteks äh, Ukra-, on, on Ukraina eksporti hoolimatult Eh, hoolimata sellest negatiivsest olukorrast, mis Venemaa tõttu Ukrainas on tekkinud, eh, viisteist protsenti Ukraina eksporti suurendanud. see on positiivne ning täpselt sama, samad eeldused peaksime me looma Moldova puhul ka. majanduslikud ja sotsiaalsed edasiminekud selles riigis nõuavad seda, et meie omalt poolt ka need eh, tingimused looksime ning samuti ka võrdsuse printsiip nii et need eh, lepingust tulenevad nõuded tuleb täita samm-sammult, Ukraina puhul täpselt samuti. meie omalt poolt oleme oma tollid Ukraina kaupadele kaotanud, aga vastupidi, ei ole seda toimunud. me peaksime jätma, eh, loomulikult me peame mingi ülemineku ette nägema, aga aga mingil hetkel tuleb ka teiselt poolt astuda vastavad sammud. selleks, et meil tekiks lõpuks Poola tulemus. et see, kui, kui Venemaa mõjul jäetakse majandus reformimata, siis oluliste arenguteni lihtsalt ei jõuta. niisugune äh, härra Schultz, kellelt ma ikka dialektikat õpin. ja kes osutas sellele, et reservatsioonid artikkel nelikümmend üheksa, me peame arvestama kõiki neid nüansse, mis on seotud Venemaa vastuseisuga ja et asjad niimoodi ei käi. see tähendab, et kui Moldova Euroopa Liiduga vabakaubanduslepingut sõlmida ei saa, sest see Venemaale ei meeldi. või mingid muud tõkked jäävad, siis, siis on tegemist lihtsalt sisuliselt pettusega, nagu spetsialistid teavad selle lepingu näol. ning see, mida Venemaa Ukrainas teeb, ei tähenda, et tegemist on mingi, mingi reegliga nüüd ma usun, et äh, regulatsioon, millest me peame lähtuma, on sisuliselt WTO regulatsioon. me peame kontrollima neid, äh, neid majandusmeetmeid, mida Venemaa Ukraina suhtes äh, kasutab praegu, kas need vastavad WTO regulatsioonile või mitte. kõik, kõik see on tegelikult õigusvastane, mis nad teevad kõik need Venemaa meetmed, mida rakendatakse praegu, on sisuliselt äh, vastu, õigusvastased. keegi sellest aga ei räägi ning öeldakse, et et meil on, meil on nüüd probleemid ja Venemaaga Venemaa ei taha ja me, me peaksime olema ettevaatlikud ja need lepingud ei saa sõlmida. ja me peaksime lähtuma loogilisest järjekorrast, vaatama, kust probleemid algavad ja millega. ning äh, märgin, et nendel riikidel on oma otsustusõigus Moldova, märgin, on suure parlamentaarse enamusega ratifitseerinud assotsieerumislepingu juba. ning äh, kui nemad on ratifitseerinud, siis meil ei ole mingit põhjust sellega venitada. sest leping on sisuliselt ju läbirääkimisel olnud kahe tuhande seitsmendast aastast ning kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat üheksa ei olnud ju tegemist selle valitsusega, vaid äh, varasemate valitsustega, mille valitsusjuht oli kommunistlikust parteist. ning äh, Moldavia kommunistlik, Moldova kommunistlik partei oli osaline nende läbirääkimiste juures ja oli valmis nendega edasi minema ning me, me ei saa praegu küll kuidagi omalt poolt taganema hakata. aga siis suur tänu härra Ostrovitšiusele ning äh, nüüd üritame seada tähtajad nii, et oleks võimalik miniplenaariks valmis saada, tal on teha koostööd, tähtaeg on kakskümmend viis september ning hääletus tuleb kuueteistkümnendal oktoobril. niisiis on see mänguruum paigas ja tähtajad paigas nii, et meil oleks võimalik vajalikud otsused teha. suur tänu kõigile, nüüd päevakorrapunkt kuus. küsisin Georgia kohta. Georgia küsimust arutame laiendatud juhatuses. eesmärgiga edasi liikuda. laiendatud juhatuses, Georgia on meil kavas. kuuendal oktoobril siis esimene käsitlemine teine käsit-, teine lugemine kuueteistkümnendal oktoobril ning äh, hääletamine plenaaris detsembris. see on praegune olukord. tahtsin, äh, tahtsime Moldaavia, Moldova küsimust siiski valimiste tõttu natukene kiirendada, selle lahendamist. aga nüüd suur tänu kõigile ja päevakorrapunkt kuus. kinnine punkt. see tähendab, et palun